kolm erapooletut. seega on resolutsioon vastu võetud. nüüd on hääletus lõppenud. tahaksin teid veel informeerida sellest, et härra Curry on esitatud härra Posselt kodukorda puudutav märkus, ma vabandan, härra president, aga täna kogu päeva jooksul olen ma tähele pannud, et üks Ungari parem äärmuslane on iga punkti all sõna võtnud ja rääkinud Ungarist. võib-olla kolleeg ei tea, kuidas me toimime, aga meil peaks olema selged juhised selle kohta. kolleeg kahjuks ei ole enam siin aga me kindlasti informeerime teda sellest. protokoll saadetakse järgmise paari päeva jooksul kinnitamiseks. kui teil rohkem kommentaare ei ole, siis kiidame need heaks. sellega on istung lõppenud ja head koduteed kõikidele!